riprendiamo i lavori l'ordine del giorno reca la discussione jätkame nüüd äh, tööga ja läheme järgmise päevakorrapunktini, milleks on Euroopa Liidu ühinemine inimõiguste ja põhiõiguste konventsiooni ähm,, äh, kaitsekonventsiooniga ning äh, see puudutab siis ka rahvusvahelist kriminaalkohust ja Rooma statuuti. meil on Ramon Horregi raport Euroopa Liidu, Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitsekonventsiooniga ühinemise institutsioonilised aspektid on äh, selle raporti pealkiri ning äh, lisaks nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi läbivaatamise konverentsi Kampalas, mis asub Ugandas. ja seega annangi ma kõigepealt sõna härra Horregile neljaks minutiks. suur aitäh teile, proua presi-, president, lugupeetud volinik, Euroopa Nõukogu esindaja. täna on äärmiselt täht-,